kallid sõbrad oma koosolekuga. saalis on vähe inimesi. aga tihti ongi nii, et esmaspäeviti on parlamendiliikmetel raske siia tulla, sellepärast et mõned reisivad. aga me alustame siiski ja me alustame päevakorra vastuvõtmisega. päevakorda on muudetud ühes punktis ja see puudutab päevakorrapunkti neliteist ja sealset hääletust, ühtsed sätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi pluss, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Mere- ja Kalastu-, Kalandusfondi ning neid puudutavate finantsreeglite kohta ja nii edasi. see päevakorrapunkt on edasi lükatud koosolekule, mis toimub kahekümne seitsmendal novembril kaks tuhat kaheksateist. me läheme seega edasi teise päevakorrapunkti juurde, esimehe teadaanded. meil on tõlkega koosolek. meil on kuusteist töökeelt. Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hollandi, Inglise, Taani, Kreeka, Hispaania, Portugali, Rootsi, Tšehhi, Eesti, Ungari, Poola slovaki ja rumeenia keel. ja meil on siin ka külalised. ma vähemalt usun, et äh, nad on siin, kui need ei ole, siis nad tulevad. tegemist on noorte inimestega, kes on pärit kokku seitsmest erinevast Euroopa riigist. Nad tulid siia Erasmus pluss projekti raames ja äh, nende projekt äh, keskendub just nimelt tööhõive ja sotsiaalküsimustele. me tervitame teid soojalt ja loodetavasti tuleb pärast äh, teie kolleege juurde. ei, ma näen siiski, et see grupp tuleb homsele koosolekule. hea küll. Evelyn Kepard, meie aseesimees tuleb ka oma külalistega kahekümnendal novembril ehk siis homme pärastlõunal. edasi päevakorrapunkt number kolm. institutsioonide vahelised äh, läbirääkimised, kolmas kolmepoolne läbirääkimine äh, tööelu direktiivi teemal, see äh, läbirääkimine, läbirääkimiste voor siis toimus kuuendal novembril ja neljas äh, kolmepoolne läbirääkimiste voor toimub täna õhtul. edasi nüüd äh, kolmas päevakorrapunkt, eelmise koosoleku protokoll, täpsemalt üheksas oktoober kaks tuhat kaheksateist, kas te kiidate protokolli heaks, jah, siis on see kinnitatud. palun vaikust, palun. jah, proua äh, esimees, aitäh, et annate sõna aga te ütlesite alguses, et on, on hea on kahju, et meil ei ole kõiki liikmeid ja selgitasite, et kõik ei tule sellepärast õigel ajal kohale, et on esmaspäev. aga proua esimees, tegelikult on mul parlamendiliikmena raske mängureegleid ähm, mõista. kas me siis <clears throat> peaksime äh, tööhõivekomisjoni esmaspäeviti üldse tühistama ja parem äh, kohtuma Strasbourgis. minu meelest näeb seda ette ka alusleping. komisjonid peaksid toimuma Brüsselis, täiskogu istungid Strasbourgis, aga tihti aetakse segi need äh, need küsimused, mida tuleks arutada Brüsselis ja neid, mida tuleks ka arutada Strasbourgis. see tähendab seda, et äh, te süüdistate asjatult neid, kes puuduvad äh, Brüsselist või Strasbourgist ja lubage mul rääkida veel ka päevakorrapunktist äh, kolm. mind hämmastab iga kord see, et kui me hakkame rääkima koosoleku protokollidest, siis me ei hääleta. ja ma leian, et see on imelik. imelik on komisjoni juhatada niimoodi, et me, et ükskõik, kas siis kohtutakse Brüsselis või Strasbourgis Äh, või siis, kui juhtub jällegi, et äh, Brüsseli koosolek jäetakse ära või Strasbourgi oma kuulutatakse välja ainult kuus päeva enne selle toimumist, äh, mis on keelatud, kõik see on halb, sellepärast et valijad vaatavad meid, nad vaatavad, mismoodi me siin töötame. tänan, et mind ära kuulasite. ja võib-olla saate nüüd minna päevakorrapunkti juurde neli. Thank you, Mr Martin I.... aitäh, härra Martin ma võtan teadmiseks, mis te rääkisite ja lähme siis päevakorrapunkti neli juurde, Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi loomine. ja härra Benify ei suutnud täna tulla õigeks ajaks Brüsselisse, ta ei saanud, ei jõudnud siia kohale ja meie peaksime siis muudatusettepanekuid arutama ja, ja härra Bonifay palus minul enda nimel rääkida, mida ma nüüd ka teen enamik muudatusettepanekuid, mis äh, kolleegide poolt on esitatud äh, proua Klune arvamusele, muudavad meie ettepaneku paremaks. see, et tahetakse aastaks kaks tuhat kakskümmend, aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse ette näha tugev solidaarsuskorpuse programm, see kavatsus on täiesti selge ning äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon äh, toetab täielikult ambitsioonikaid instrumente järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajaks. Euroopa Solidaarsuskorpuse programm peab olema edulugu, mitte ainult sellepärast, et ta on atraktiivne erinevatele osalejatele ja pakub kõrgekvaliteedilisi õppimisvõimalusi, vaid ka sellepärast, et selle programmi mõte on tõhusalt abistada neid, kes abi vajavad. tegemist on hästi määratletud tekstiga, millel on tugevad eesmärgid ja kui ta sellisel kujul vastu võtta, siis muudab ta kõik Euroopa Liidu liikmesriigid solidaarsemaks, toob kaasa rohkem solidaarsust ka väljaspool Euroopa Liitu ja samuti, samuti arvatakse, eh, samuti on siis tegemist arvamusega, mis läheb edasi kultuurikomisjonile ja selle arvamuse eesmärk peaks olema tugevdada just nimelt tööhõive osa, inglise keeles occupational strand, ja uuesti sisse võtta mõned elemendid, mida nõukoguga on ka eelnevalt minevikus läbi räägitud selge on see, et tuleb täpselt määratleda, mis on praktika ja mis on töökoht. ja tuleb kinni pidada kõikidest tööõiguse mõistetest ja samuti ka kollektiivlepingutest, mis liikmesriikides kehtivad. sealhulgas äh, ka piisav äh, tasustamine. selleks, et praktika selleks, et vabatahtlik tegevus ja töö oleksid äh, selgemalt lahus, on vaja ka kahte eraldi kvaliteedimärgist. sellisel juhul on võimalik paremini kontrollida, kas osalevad organisatsioonid täidavad nõudeid ja põhimõtteid, äh, mis sellel programmil on. üldisemalt võib öelda seda, et Euroopa solidaarsuse, solidaarsuskorpus peab olema nii paljusid isikuid hõlmav kui vähegi võimalik ja seetõttu peavad selle programmi keskmes olema osalevad organisatsioonid. meie eesmärk peaks olema luua selline programm, mis tundub noortele inimestele vastuvõetav, sest nad ise juhivad seda. see on seotud ka Erasmus plussiga ja Erasmus äh, pluss edulooga, mis on Euroopa kõige suurem edulugu selles valdkonnas. Euroopa Solidaarsuskorpus on seetõttu samuti sobiv programm ja sotsiaaldemokraadid loodavad, et raportöörid võtavad, raportöör võtab nende ettepanekuid kompromissettepanekute koostamisel arvesse. ja lõpuks palus Brando mul veel kord raportööri tänada tehtud töö eest ja paluda veel kord vabandust, et ta ei saa ise täna siia tulla. ta loodab, et ta saab juba varsti proua Kluuna ja variraportööriga neid muudatusettepanekuid arutada, täpsemalt toimub järgmine koosolek ülehomme õhtul, kolmapäeva õhtul. okei okay Now I've also got a... Um, mul on siin ka raportööri tekst. ja see on sissejuhatus. see on äh, sissejuhatus, ma praegu lugesin ette variraportööri härra Venefai äh, teksti, nüüd siis ma saan lugeda ette ka raportööri teksti. ma püüan selle ette kanda nagu ma oleksin proua Kloone. kõigepealt ma palun teie käest vabandust, et mul ei olnud võimalik tänasele koosolekule tulla. ma ei saanud tulla, sest mul on teisi kohustusi. ma tänan kõiki kolleege konstruktiivsete muudatusettepanekute eest muudatusettepanekute esimene läbivaatamine näitas seda, et püütakse tugevdada praktika ja töökohtade osa raportis ja selgitada selgemalt, kuidas määrus neid eristab ja kuidas ta nendega tegeleb. mul on hea meel, et kolleegid nõustuvad minuga ja ütlevad, et praktikakohad ei tohiks asendada töökohti, hoolimata sellest, et hästi organiseeritud ja kvaliteetsed vabatahtliku töö kohad ning samuti praktikakohad on noortele väga väärtuslikud ja samuti on need väärtuslikud kogukonnale. mul on hea meel näha, et muudatusettepanekute äh, fookus on endiselt sellel, et kogukonda tuleks kaasata, et noortele tuleks anda rohkem võimalusi, et me saaksime väljendada solidaarsust. kui see viib tööturule vajalike oskuste õppimiseni, siis äh, arvan ma, et see on väga positiivne. aga see ei tohiks viia selleni, et praktikakohad hakkavad asendama töökohti. selle algatuse keskmes peab alati olema see, et noortele inimestele antakse võimalus kogukonnale midagi kasulikku teha ja panustada sellisel viisil, mis on kasulik äh, linnadele ja piirkondadele ja viisil, mis neile endile samal ajal õpetab äh, uusi oskusi ja neid arendab. muudatusettepanekutes on mitmeid äh, tähelepanekuid selle kohta, kuidas osalevad organisatsioonid peaksid lähenema Euroopa Solidaarsuskorpuse programmile kuigi siin on artiklite üksteist ja kaksteist äh, seonduvalt äh, küll veel probleeme, on mitmed muudatusettepanekud väga head, sest äh, defineerivad mõisteid ja räägivad sellest, millised tegevused on just nimelt tööhõivekomisjonile olulised. ja seetõttu muutub tööhõivekomisjoni positsioon selles tekstis selgemaks. Euroopa Solidaarsuse Korpus on suurepärane algatus Euroopa kodanikele ja ma jään ootama konstruktiivset koostööd kolleegidega variraportööride koosolekul, mis varsti tuleb, selleks, et tööhõivekomisjon saaks esitada äh, hea ja kvaliteetse arvamuse. selline oli siis raportööri sissejuhatav sõnavõtt, kuigi raportöör kahjuks ise tulla ei saanud ja ma lugesin teile ette ka variraportööri eh, seisukoha, härra Benifai seisukoha Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ähm, variraportööriga on siis tegu. kas on veel kolleege, kes tahaksid äh, midagi öelda, proua Sidnansk on esimene. On this subject, please. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. aitäh, proua esimees. ma vaatasin kolleegide tehtud muudatusettepanekuid ja ma nägin, et paljud muudatusettepanekud aitavad tõesti seda teksti parandada. üritatakse siis tõesti nende muudatusettepanekutega seda teksti veelgi paremaks muuta. ja ka meie fraktsioon üritas teha muudatusettepanekuid millega oleks võimalik teksti parandada. mina keskendusin just ähm, osavõtjate turvalisusele, eriti just laste ja ohus olevate isikute turvalisusele, väga tähtis on, et me mineviku vigu ei kordaks. me ei tohiks toetada selliseid organisatsioone, mis ei pea kinni rahvusvahelistest standarditest, inimõigustest, Euroopa Liidu äh, põhiväärtustest, näiteks ka meie sellisest lähenemisest, et lapsi ei tohiks panna lastekodudesse ja peale selle ei tohi ka toetada selliseid asutusi, kus äh, äh, pikaajaliselt hoolet pakutakse, me peaksime tegelema pigem programmidega, mis on suunatud äh, lastele ja samal ajal me peaksime kontrollima nende programmide puhul, et lastekaitse oleks tagatud. ma loodan, et kolleegid toetavad neid muudatusettepanekuid ja ma juba ootan tulevast koostööd, aitäh! Thank you, Algidu. aitäh! härra Selimovitš, ALDE nimel. Madam President For... aitäh, proua esimees, aitäh raportöörile tehtud töö eest. siin on terve rida küsimusi, mida me tahaksime täpselt ja selgesõnaliselt selles raportis näha ja me teeme selle kohta ka muudatusettepanekuid. Euroopa Solidaarsuskorpus on programm, mida ALDE fraktsioon toetab väga. aga siin on mõned küsimused, mida tuleks muuta. esiteks äh, praktikakohad. Äh, siin tuleks tagada selget Euroopa lisandväärtust ja väga tähtis oleks, et tegeletaks tõsiste ja tõeliste sotsiaalsete probleemidega kohalikes kogukondades, sest just selleks solidaarsuskorpus ju loodi. teiseks, see raport peaks välja tooma ka selle, et praktikakohti antakse ka inimestele haavatavatest ühiskonnarühmadest noortel inimestel on väga raske leida äh, kohti sellistes programmides, samamoodi pensionäridel, migrantidel äh, ja nii edasi. väga tähtis on tagada rohkem inimesi, tagada suure, suurem inimeste kaasatus, peale selle oleks vaja ka praktika äh, kohtade puhul mõelda Äh, kvaliteedi peale ja ei tohiks luua töökohti, mis toovad endaga kaasa äh, suuremat administratiivset koormust. paindlikkus ja lihtsus on väga tähtis. aga meie jaoks on tähtis tööhõive määra, tööhõive puhul ka see, et toodaks välja praktikakohtade kvaliteet, et praktikakoha eest makstakse ka alati tasu ja et praktikakoht põhineb kirjalikul äh, lepingul. me saame aru, et siin tuleb teha vahet praktikal ja vabatahtlikul tööl peaksime mõtlema, kuidas neil vahet teha, aga praktikakohad peaksid olema alati tasustatud ja lepinguga. me tahaksime, et kolm kuud oleks see periood, mitte kaks kuud ja kuni kaksteist kuud siis maksimummäär ja kaasata tuleks siis ka õppimisvõimalused ja jällegi kirjalikus lepingus. ja nagu öeldud, teeme muudatusettepanekuid ähm, just selles vaimus, nagu ma siin praegu välja ütlesin ja ootame juba koostööd teiste fraktsioonidega. aitäh. järgmisena proua Boylan QNGL fraktsioonist. aitäh, esimees. ma siin kuulasin härra Martani kommentaari, võib-olla kui meil oleks ainult üks asukoht, siis võib-olla saaksime ka paremini mõjutada seda, mis toimub Brüsselis ja Strasbourgis. nüüd solidaarsuskoormus. mõeldes esimestele arvamuste vahetusele, on mul väga hea meel, et terve rida küsimusi, mida me seal tõstatasime, on nüüd muudatusettepanekuteks vormunud. mul on väga hea meel, et siin tuuakse välja haavatavate rühmade kaitse ekspluateerimise eest konfliktivaldkonnad ja ka see, et äh, Äh, toetatavad organisatsioonid peavad kinni pidama inimõigustest. me oleme siin teinud väga palju muudatusettepanekuid ka töö ja koolituse kohta, me peame hoolitsema sellest, et solidaarsuskorpus ei asendaks juba olemasolevaid võimalusi ja et äh, noori ei hakataks vaatama kui lihtsalt odavat tööjõud ja sellepärast ma tegin ka muudatusettepanekuid hoolitsemaks selle eest, et kõik praktika ja koolituskohad oleksid äh, tasustatud ja et võõrustav organisatsioon peab siis tasustama. nüüd äh, tööhõive puhul äh, on väga tähtis, et me kontrolliksime ka täpselt, äh, kas kaasatud on MTÜ-d ja samamoodi tuleb ka vabatahtlik töö paremini defineerida ja hoolitseda selle eest, et noortel on võimalik vabatahtlikult tööd teha, aga nii, et neid ei kasutaks siis asendusainena tasustatud äh, tööle ja vabatahtlik töö peaks endaga kaasa tooma siis uued oskused ja uued võimalused. Äh, väga tähtis on siin toetada ka seda, et on võimalik pärast vabatahtlikku tööd üle minna tasustatud tööle ja kõik oskused, mida saadakse vabatahtliku töö praktika Äh, ja koolituse ajal peaksid leidma ka täielikku tunnustust ja väga tähtis on, et oleks ka kirjalik leping koos kõikide tingimustega. mul on väga hea meel, et siin on tehtud ka muudatusettepanekud, millega öeldakse, et solidaarsuskorpus ei tohiks juba olemasolevaid vabatahtliku töösüsteeme äh, asendada. sellised süsteemid nagu Erasmus pluss, neid tuleks tugevdada, mitte asendada ja mulle valmistab muret ka rahastamine me ei tohi ära võtta raha juba olemasolevatelt programmidelt ning ootan koostööd raportööriga selles küsimuses. Äh, <clears throat> thank you uh,. Jean Lambert uh, uh, representing. Jean Lambert esindab Rohelisi, aga teda ei ole kohal, kas keegi esindab teda? ei, siis härra Martin, teil on sõna. Merci, madame le. aitäh, lugupeetud proua esimees oma ähm,, oma vestluse, oma ettekande alguses te rääkisite raportööri nimel, rääkisite tema eest, see on äh, kohutav. kui äh, mina oleksin teile oma teksti saatnud, selle asemel, et ise tulla, ma pole kindel, et oleksite suutnud selle õigesti esitada ja siin on muidugi inimesi, kes on minust palju nooremad ja kes võib-olla lihtsalt ei tea, et Euroopa Liidu alusleping ütleb, et Euroopa Parlamendi asukoht on Strasbourgis ja Brüssel on lihtsalt selline lisatöö tegemise koht. Strasbourg on Euroopa Liidu pealinn. see on nii. see võib-olla ei meeldi teile, aga nii see on sellepärast, et nii otsustati aluslepingus aga meil on selline komme, et Euroopa Liidus korraldatakse referendumeid ja juhul, kui need läbi kukuvad, siis äh, tehakse lihtsalt äh, asjad ümber ja võetakse vastu ilma referendumiteta, seega ei ole Euroopa Liidus mingit solidaarsust. kahju küll, aga ma tuletan meile meelde, et noored vajavad äh, tõelist lisandväärtust. ja kui me räägime äh, elanikkonnast, keda aidatakse, siis peavad need teenused, mida me pakume, olema neile ka tõeliselt äh, vajalikud. ja ma ei ole kindel, kas kas ähm, teised kõnelejad tegelikult saavad aru, mis need vajadused on ja kas nad on kindlad, et me pakume seda lisandväärtust? me peame pakkuma täiendavaid väärtusi, millega suurendada mobiilsust liikmesriikide vahel ja tegema seda nii, et Euroopa Liidu alustalasid järjest rohkem ei lahjendata, aga proua esimees, praegu ju nii ei ole. kuue esindaja on seda ka öelnud, tegelikult pakutakse halva kvaliteediga töökohti, mille eest ei maksta peaaegu midagi. vaatame, mis on siis see sihtmärk või eesmärk. Euroopa Liidus on palju noori vanuses kaheksateist kuni kolmkümmend, kuni kolmkümmend. ehk siis äh, inimene võib Euroopa Liidus olla noor, kui kaua tahab, kuni kolmekümneni, võib-olla ka kolmekümne viie või neljakümneni seega siis äh, rohkem kui kahekümne viieni ja Erasmus äh, äh, korraldajad on ju seda samuti öelnud, Erasmus on avatud kõigile, Erasmus pluss peaks olema, peaks olema avatud kõigile. aga tegelikult ei ole see vastuvõetav, noored ilma töö, ilma hariduseta, kolmekümneaastaselt. mina arvan, et ei. komisjoni panus ei suurenda äh, ei suurenda seda abi rohkem kui ühe aasta võrra. me peame aitama inimestel tööd leida ja valitseb risk, et Euroopa Solidaarsuskorpuse, Solidaarsuskorpuse programm vastupidi, vähendab võimalusi. see võimalus, et Solidaarsuskorpus aitab töötust vähendada, on reaalsusest kaugel me võtame selle programmi vastu lihtsalt selleks, et noored ei hakkaks mässama selle vastu, mis praegu toimub näiteks Prantsusmaal sel nädalal. ma tuletan teile meelde, et solidaarsus äh, on humanismi üks äh, põhimõte. Äh, ja me peame me peame tegema nii, et Euroopa Liit oleks tõesti ühtne, aga mitte lihtsalt korraldama mingisugust turismi ühest liikmesriigist teise mõned äh, tudengid või õpilased äh, maksavad suure raha, et nad saaksid sõita teise liikmesriiki. ja see raha läheb kõik vabaühenduste taskusse, kes ekspluateerivad nii naisi kui lapsi. niisiis, äh, proua esimees. me räägime siin ühe koma kahest miljardist eurost, üks koma 1,2 kakskümmend kuus miljardit eurot, vabandust. kas te, kas te kuulete, kuidas inimesed nurisevad ja kaebavad? võtke siis seda nurinat arvesse ja loobuge otsekohe sellisest kohutavast poliitikast, loobuge oma propagandast, mille te olete suunanud noortele, tänan teid. Thank you uh,, madam Lambert from the Greens you.... aitäh, proua Lambert Rohelistest. okei okay,, thank you jõudsite küll hilja, aga palun. jah, vabandan, et hilinesin. I think you know that there are many of us who mulle tundub, et äh, mitmed meist on aru saanud, kui oluline on piiriülene koostöö selleks, et mõista paremini teisi riike ja teiste riikide inimeste eluviise, neid probleeme, mis teistel inimestel praegu on ning ma arvan, et äh, tänapäeva maailmas, kus fundamentalism ja teised probleemid üha kasvavad, ongi väga oluline, et me saaksime aru sellest äh, ja teeksime rahvusvahelist koostööd, aga nüüd nendest muudatusettepanekutest, mille oleme esitanud seoses proua Clooney raportiga, mis iseenesest moodustab väga hea aluse edasiseks tööks, juhime tähelepanu mitmele küsimusele, rõhutame äh, vabatahtliku töö tähtsust, meie leiame, et see on väga tähtis aspekt ja hindame neid täiendusi, mis aitavad tagada, et siinne töö vastaks sellele, mida oleme varem siin parlamendis teinud. nagu on juba öeldud, leiame ka meie, et tegemist on sellise programmiga, mis tõesti saab pakkuda lisandväärtust, eeldades, et eelarve siiski kulutatakse siin, mitte kuskil mujal ja seda joont oleme ka järginud oma muudatusettepanekutes. teeme hea meelega raportööriga koostööd selleks, et see programm tõesti võimaldaks noortel kasutada rohkem võimalusi, noortel ei ole ju endal nii palju ressursse selleks, et osaleda sellistes piiriület-, ülestes programmides, mis annavad väga tähtsaid kogemusi igast, igast ühiskonnagrupist pärit inimestele. aitäh! suur tänu! nüüd meil on ka EAK peadirektoraadi esindaja härra Frank. kas te soovite sõna seoses sellega, mida kuulsite okay.? aitäh, proua esimees. soovin tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid eh, tööhõivekomisjonis eh, väga huvitavate muudatusettepanekute ja kommentaaride eest omalt poolt äh, selgitaksin lühidalt, miks ettepanek on selline, nagu ta on. võib-olla mäletate, et me oleme koostööd teinud ka praeguse Euroopa äh, solidaarsuskorpuse programmi äh, kallal aastateks kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend, ametlikus teatajas on samuti Äh, praegu see ära toodud, see tähendab, et Erasmus plussi programmist vabatahtliku tegevus tuuakse üle solidaarsuskorpusesse ja selliseks jääb äh, see ka tulevikus. ettepanekus äh, Erasmus plussi kohta ei ole enam vabatahtlikku tegevust, see on kõik toodud solidaarsuskorpuse alla millest me lähtusime ettepanekut koostades, sellest kompromissist, mille nõukogu ja parlament sõlmisid seoses sellega, mida solidaarsuskorpus peaks sisaldama. seetõttu oleme lisanud need täiendused ettepanekule ning muidugi kokkuleppele jõuti alles pärast seda, kui ettepanek lauale toodi, seega on siin võimalusi ettepanekut ka parandada ja mul on väga hea meel, et olete neid võimalusi ka oma muudatusettepanekutes ära kasutanud. tahaksin ka täpsustada vanusesse puutuvaid küsimusi, sageli küsitakse meilt, miks on ülempiir kolmkümmend eluaastat. juhiksin äh, lugupeetud parlamendisaadikute tähelepanu komisjoni töödokumendile aastast kaks tuhat kaheksateist, milles käsitleti Euroopa Liidu noorte olukorda. on selge, et kolme kümnendaks eluaastaks on noored lõpetanud äh, õpingud ning äh, suundunud edasi tööturule ning hetkeolukord, äh, mil see kindlalt on toimunud praegu Euroopa Liidus, on kakskümmend üheksa või kolmkümmend, seega Erasmus pluss, Erasmus programmid tulevikus ja tulevane solidaarsuskorpus jäävad ka kolmekümnenda eluaasta juurde ülempiirina. määruse ettepanekus lähtusime põhimõttest, et jõuaksime võimalikult lihtsa ja harmoneeritud määruseni, mis oleks harmoneeritud teiste Euroopa Liidu programmidega, ma arvan, et see on olnud üsna edukas ja seetõttu oleme oma ettepanekus muutnud üht-teist võrreldes varasemaga uh,. This has been also uh seega ettepanekus on tehtud muudatusi sellest lähtuvalt. tahaksin täpsustada ka veel kahte aspekti, mis minu jaoks on väga tähtsad. üksikasjalikult on neid ka läbirääkimiste käigus parlamendi ja nõukogu vahel arutatud, nimelt töö asenduse küsimus, et mitte mingil ajahetkel ei tohiks vabatahtliku programmid asendada töökohti, siin on tagatised, ükskõik, kas me räägime kvaliteedimärgisest või teistest tagatistest. seega kordan, lähtume põhimõttest, et vabatahtliku töö ei hakka asendama töökohti. ning teine aspekt, mis minu jaoks on väga tähtis, on äh, kaasamise küsimus, mitmed teie seast ja ka kolleegid teistest komisjonidest Euroopa Parlamendis on nõudnud, et programm peaks olema avatud äh, väga mitmekülgse taustaga osalejatele. noored eurooplased, kes soovivad programmides osaleda, ei tohiks olla needsamad näod, keda igal pool eeldaksime, seega kaasav strateegia on siin ette nähtud ja rahastamine on tagatud sellisel määral, mis võimaldab võimalikult paljude Euroopa noorte osalemist solidaarsuskorpuses. lisaks soovisid äh, mitmed komisjonid äh, kasutada erinevaid äh, kvaliteedimärgiseid vabatahtliku töö, töökohtade jaoks. meie eesmärgiks, ma rõhutan, oli üks kvaliteedimärgis, mis võtab arvesse erinevusi nende erinevate formaatide vahel. miks ma sellest räägin? võib tunduda, et üks organisatsioon soovib äh, kasutada ühtsema kvaliteedimärgist nii ähm, praktika kui töökohtade jaoks ja seda peaks olema võimalik neil teha väga lihtsalt, mitte, äh, mitte hajutatult. Äh, lõpetuseks tänan teid taas muudatusettepanekute eest ning loodan, et üheskoos jõuame veel parema määruseni, kui meie esialgses ettepanekus seda oli. aitäh! suur tänu! mulle tundub, et ka komisjoni esindaja on kohal. selge, te esindasite komisjoni tutvustan, olen äh, Robert Francia, töötan Euroopa Komisjonis hariduse ja kultuuri peadirektoraadis. suurepärane. nüüd siis oleme sellega ka kursis. Okay, uh, I am sorry that uh, Madam Clune couldn't be. mul on väga kahju, et proua Clune siin ei saanud olla, võib-olla leiame mõned minutid järgmisel koosolekuga selleks, et tema saaks uh, anda omalt poolt teavet arutelu käigust. tegemist on ju sellise küsimusega, mis on pärit just meie komisjonist ja meie komisjon on sellega väga kõvasti tööd teinud, seega võtame selle kindlasti plaani selleks, et proua Clooney'l oleks võib-olla järgmisel koosolekul võimalik sõna võtta, et ta saaks komisjonipoolse kokkuvõtte teha. selge äh,, hääletus komisjonis on kolmandal detsembris, kultuurikomisjonis neljandal veebruaril. jätkame viienda punktiga päevakorras see käsitleb Erasmust, liidu hariduskoolitust, noorte ja spordiprogrammi. alustuseks annan sõna raportöörile, härra Pavel, palun. Thank you, madam chair. suur tänu, lugupeetud kolleegid. esmalt soovin tänada kõiki teie seast, kes on tundnud huvi Erasmuse teema kohta ja esitanud muudatusettepaneku, kolmsada kolm muudatusettepanekut kokku esitati, nüüd on aeg need läbi vaadata selleks, et ettepanekut parandada, aga kalendrit oleme äh, muutnud, äh, hääletus kolmandal detsembril peaks toimuma kuna muutunud on ka kultuurikomisjoni äh, ajakava ja kahekümne teisel või kahekümne esimesel jaanuaril nemad kavatsevad hääletada. soovin tänada variraportööre selleks, et nad on nõustunud ajakava muutumisega tööhõivekomisjonis tulenevalt kultuurikomisjoni ajakavast tehtud muudatustest Strasbourgis eelmisel nädalal esimene kohtumine juba toimus eh, ning tulevastel nädalat, tänavatel nädalatel on veel kohtumisi plaanis variraportööridega. mis puudutab Erasmus plussi raporti sisu, hm, jah, meil toimus Strasbourgis eelmisel nädalal kohtumine. Eh aga minu jaoks on see põhimõtteline küsimus. We, we take notice of your. jah, võtame seda kommentaari kindlasti arvesse mis puudutab meie prioriteete tööhõive aspekte silmas pidades, võin neid kokku võtta nii, tuleks keskenduda koolituse ja tööhõivele, täiskasvanute õppele, elukestvale õppele, seda peaks silmas pidama nii eelarvet kavandades kui programmi eesmärke paika pannes. paindlik ja kohandatav rahastamine on oluline selleks, et Erasmus pluss programmi eesmärke täida, samuti sektorite ülene koostöö on väga tähtis, eriti tuleb arvesse võtta seda, mis edendab elukestvat õpet ja kaasavust. Erasmus pluss programm on väga kaasav seega tuleb toetada rohkem inimesi, äh, kellel on vähem võimalusi ja see on üks meie prioriteete. tuleb toetada inimesi, kellel on vähem äh, võimalusi ja see peaks tulenema nii struktuursetest kui äh, rahastamisalastest tagatistest. tuleb tagada, et Erasmus pluss on ligipääsetav võimalikult paljudele eurooplastele. toetused, reisikulude hüvitamine, kindlamääralised toetused, tuleks üle vaadata tulenevalt eh, elukallidusest sihtriigis või piirkonnas. ja arvesse tuleb ka võtta läbi reisitud vahemaade kaugust ning eh, lõpetuseks tu-, selleks, et võimalikult eh, positiivselt programm mõjutaks Euroopa kodanike elu, tuleb programmis saadud kogemusi arvesse võtta ka hiljem ning samuti tuleb ette näha programmis äh, selge õppetulemuste äh, tunnustamine. mis puudutab oskusi, siis tuleb ka omandatud oskusi tunnustada ja viitame siin nõukogu soovitustele äh, seoses praktikakohtade kvaliteediga mitteformaalses ja informaalses õppes ja tuleb arvesse võtta ka teisi vahendeid, mis panustavad äh, õppetulemuste kvaliteedi mõõtmisse. ma usun, et see töö, mille me oleme siin ära teinud, panustab sellesse, et Erasmus pluss programmi saab parandada ning äh, toet-, programm toetab tulevikus meie kodanike kutsealast ja hariduslikku arengut. Äh, homme variraportööride kohtumisel ja ka kolmapäeval kohtume variraportööridega ning kui meil õnnestub äh, seal äh, lahendusteni jõuda, siis on väga hea. sellisel juhul kindlasti kolmandal detsembril õnnestub meil ka hääletuseni jõuda ja saame kinni pidada sellest uuest ajakavast. suur tänu! aitäh, härra Pavel! härra Mann! rahvaparteist on teel siia aga seni, kuni me teda ootame, kuulame ära proua Stevensi, palun. ECR. aitäh, esimees. kõigepealt suur tänu raportöörile väga hea raporti eest ja konstruktiivse koostöö eest. mul on endal kogemusi Erasmuse programmiga ja mul on väga hea meel, et raportöör soovib Erasmuse programmi tugevdada, ilma et sinna suuri lisandusi teha. kes on Erasmuse programmis osalenud äh,, äh, teab, kui tähtis see on, sellepärast et see aitab isikule ennast edasi arendada ja ka töökoha leidmise võimalused on palju suuremad. numbrid räägivad ka enda eest, need, kes on Erasmuse programmis osalenud, leiavad hiljem ka palju lihtsamalt tööd ja sellepärast on väga tähtis, et kõikidel noortel oleks võimalik osaleda Erasmuse programmis, ka puuetega noortele sellepärast et Rasmuse programmis osalemine toob endaga kaasa oskuseid, mitte, mis on vajalikud mitte ainult inimese enda jaoks, vaid kogu ühiskonna jaoks. kuna Erasmuse programm on nii populaarne, siis praegusel hetkel vähem kui üks protsenti puuetega inimest ka, inimestest ka tegelikult osaleb Erasmuse programmis ka minu kogemused näitasid, et väga raske on äh, puuetega inimestel osaleda Erasmuse programmis kurtidel inim-, kurtidel noortel on näiteks väga raske Erasmuse programmis osaleda, sest nad peavad ise hoolitsema tõlgi eest. ja siin komisjoni ettepanekus öeldakse ju ka välja, et programm peab olema kaasavam ja need ei tohiks jääda tühjadeks sõnadeks ja mul on väga hea meel ka näha, et raportöör tõesti annab endast kõik selleks, et see nii oleks. ma toetan teda ja mul on väga hea meel, et ta, ma saan teda toetada ka puuetega inimeste kaasamise küsimuses. on väga hea, et me pöörame siin tähelepanu nendele küsimustele, samal ajal kui eelarvenumbrid on paika pandud. ja väga tähtis on nüüd mõelda ka selle peale, kuidas seda tõhusat kaasatust ka tegelikult saavutada ma kujutan ette, et neid tegureid tõesti hakatakse ka siis avalikustama, et me saame teada, kui palju just äh, vähem eelistatud ühiskonnarühmadest inimesi saavad selles programmis osaleda. veel üks murepunkt. haridus on liikmesriikide tegevuskavades üks tähtsamaid punkte, selle on nad ise paika pannud aluslepingute kaudu nüüd on välja toodud ka Euroopa ülikoolide, Euroopa ülikooli mõte, ma toetan ülikoolide koostööd, aga ma ei leia, et meil oleks vaja Euroopa ülikooli. ja minu arvates Erasmuse programm ei peaks olema suunatud ainult sellele, kui palju inimesi saab osaleda, vaid peaks mõtlema ka kvaliteedi peale. ja nüüd Discover EU ähm, algatus, ka sellesse suhtun kriitiliselt. ma toetan äh, Äh, raportööri, kes palub programmi, Erasmus programmi vahendeid äh, suurendada ja seda, et me peaksime vahendid siduma konkreetse eesmärgiga. väga tähtis on, et me eraldaksime vahendeid programmidele, millega on võimalik tõesti Euroopa lisandväärtust suurendada. ootan koostööd raportööri ja variraportööridega äh, selleks, et me saaksime teha samme edasi ja tagada veelgi rohkem kaasavama Erasmus programmi. aitäh! Thank you, madam Stevens uh,. aitäh, proua Stevens. nüüd oleme ära kuulanud raportööri ja proua Stevens ja nüüd on siis teie kord, härra Mann, aitäh, et tulite. aitäh, esimees. kui me võrdleme seda, mida me arutasime seitsmeteistkümnendal oktoobril, kus me lootsime, et jõuame kompromissile Äh, ja nüüd siis võime tunnistada, et lootused olid suured ja need täitusid. seda tahtsin kohe alguses üldise märkusena välja tuua. minu jaoks oli väga tähtis, et Erasmuse programm ei oleks meil mitte suunatud ainult ülikoolidele, vaid ka kutseharidusele. Äh, ja väga tähtis on see, et see ka mitmetes muudatusettepanekutes välja toodi. nii et kui me siis kolmapäeval läbirääkimisi alustame, et siis me tõesti saame ka korralikud kompromissid äh, äh, kivisse valada. mul on mõned märkused, mis ma tahtsin tõstatada. kõigepealt lõige kaks, äh, esimene punkt, kus räägitakse seda, seda, et hariduse põhiliseks eesmärgiks peab olema sotsiaalse kaasatuse suurendamine. äkki me peaksime siin sotsiaalsest äh, Äh, tööturust rääkima, mitte lihtsalt sotsiaalsest valdkonnast. ja teiseks, kolleeg Becker tegi muudatusettepaneku, kus ta äh, räägib äh, vanemast elanikkonnast, see muudatusettepanek sada üheksakümmend viis, mulle tundub, et seda ei ole sisse kirjutatud, äkki me saaksime siia siiski poole sõnaga ka vanemad ühiskonnarühmad sisse kirjutada. lõige kaks punkt üks, siin me räägime sektoriülesest koostööst. see on punkt, mida siiamaani pole mainitud ja see on sarnane ka sellega, mida öeldakse lõikes kaks punktis üks. Ehm, kas sa võiksid natukene selgitada, miks sa oled siia need punktid sisse kirjutanud? sellepärast, et komisjoni ettepanekus neid mõisteid veel seisus ei olnud ja kolmas punkt, muudatusettepanek kakssada viis, mille tegi härra Becker, kus räägitakse demokraatia toetamisest. siin praegusel hetkel räägitakse demokraatlikus elus ka osalemisest. kas seda ei jää liiga väheks? me peaksime tõesti äh, andma inimestele võimaluse just noortele aru saada, miks on tähtis, et meil on opositsioon ja valitsus, kuidas on ühiskond üles ehitatud, kui tähtsad on sotsiaalsed partnerid. demokraatia mõistmine ja tunnetamine tähendab seda, et inimesed peavad ka aru saama, miks on demokraatia nii tähtis ja miks peaks selle eest võitlema, nii et kui siin öeldakse osalus demokraatlikus elus, siis mulle jääb see liiga väheseks kui ma ei tea, võib-olla tuleks siin ka kunstlik kultuuriline tegevus siia juurde lisada. see on ka väga tähtis valdkond ja kohe kindlasti see demokraatia tunnetus, äkki saab selle kuidagi muudatusettepanekutesse veel sisse kirjutada. ja siis olid siin veel mõned ettepanekud. kolleeg Koslovska tegi selle ettepaneku tema tõstatas ka äh, vanemad õppurid, et me ei tohiks keskenduda mitte ainult noortele õppuritele, vaid ka vanematele. muudatusettepanek kakssada kaksteist, mille ta tegi, see on kompromissis osaliselt sees, aga mitte päris täpselt ja korralikult. äkki saaksime kuidagi põhjenduspunkti ka veel osa sellest muudatusettepanekust sisse kirjutada. nii et ma kujutan ette, et see peaks olema võimalik Need on kõige tähtsamad küsimused. kõik muud küsimused on sellised, mida me tahtsime veel arutada veel üks punkt, muudatusettepanek kümme miljon, siin räägitakse võrdse töö eest võrdsest palgast. mida teeb Erasmuse programm? Erasmuse programm ei ole selleks, et me siin räägiksime palgast. Erasmuse programm on loodud selleks, et me saaksime rääkida toetusest, kulude hüvitamisest ma ei tea, kas see võrdse töö eest võrdne palk on siin õigel kohal. ma saan aru sellest tagamõttest, äh, Rumeenias jagatakse rahasid, Soomes jagatakse rahasid ja tõesti, neid vahendeid peaks võrdselt jagatama, aga nüüd võrdse töö eest võrdne palk, mulle tundub, et see küll siin ei ole õiges kohas. aga muidu toetan muudatusettepanekuid, mis on tehtud väga hea töö on ära tehtud, kahest muudatusettepanekust ma ei saanud aru, sest nad olid ungari keeles aga võib-olla on meil võimalik neid ka veel omavahel arutada. aga üleüldiselt, mis puudutab tööhõive valdkonda, oleme me väga palju suuri edusamme teinud ja ma loodan, et ka kultuurikomisjon täna nutikalt lahendab kõiki neid küsimusi ja arvestab meie vägagi mõistlikke ja tarku lahendusi. aitäh, härra Mann. ALDE fraktsiooni esindajat ei ole. QNGL fraktsiooni esindajat ka ei ole rohelised. Te ei, ei asenda siin härra Meseritši, EFTD-st ei ole ka kedagi kohal, ENF-ist ka mitte, vähemalt nii palju, kui mina seda siin saan öelda. nii et äh, Villem Pavel ähm,. ma räägin täna saksa keeles aitäh nende ilusate sõnade eest ja aitäh, et tõite välja ka need ebakõlad. ma täna hommikul kohtusin komisjoni esindajaga ja rääkisime just nendest definitsioonidest, mida te mainisite ja me tõesti mõtleme nüüd selle peale, et võtame need muudatusettepanekud tagasi. aga eks me siis homme näeme, kui me läbirääkimisi peame, kuidas seda teha. ja kolmapäeval on meil ka veel teine kohtumine nüüd demokraatia tunnetus. me panime selle põhjenduspunktidesse. ja noorte korrapoliitilise dialoogi puhul me toome selle ka välja, kui ma ei eksi. kui tundub, et sellest ei piisa, siis võime siin veel otsida uusi lahendusi. mulle ka tundub, et me oleme üpris üksmeelel ja ma eeldan, et homme-ülehomme palju, kui mitte kõik saab lahendatud. ma ei usu, et see töö keeruliseks kujuneb ja eeldan, et saame konstruktiivselt kõik alustalad paika panna. kolleegid mul panid kõik kirja ja homme siis äh, arutame edasi, aitäh! Thank you uh,, the vote. aitäh, hääletus tööhõivekomisjonis toimub kolmandal detsembril ja kultuurikomisjonil, komisjonis kahekümne teisel jaanuaril. sellega on koosolek lõppenud. päevakord ammendatud. aga homme me hääletame kolm tundi või kui mitte kolm, siis vähemalt pikalt. niisiis on hea, et tänane koosoleku osa mis oli soojenduseks, oli niivõrd lühike. meil on energiat vaja, et me tuleksime toime hääletamisega homme. tänan teid. aitäh, et tulite. koosolek on läbi. I really fear the vote. <laughs> yeah.